kinnitas kuueteistkümnenda aprilli koosolekul äh, proua Torres Martines ja härra Turcano mandaadid ja tegi ettepaneku, et äh, nende mandaadid hakkavad kehtima teisest märtsist kaks tuhat viisteist. kas on vastuväiteid? ei ole, siis me oleme nende mandaatide kehtivuse kinnitanud. õiguskomisjon andis mulle teada, et pädevad Saks